Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 kuulutaksin nüüd välja kahekümne neljandal märtsil peatatud osaistungjärgu jätkamise. kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda märtsi istungi protokollid on kõigile laiali jaotatud, kas kellelgi on märkuseid selle protokolli kohta? kui ei, siis loeme need vastuvõetuks. kallid kolleegid, mul on teile teha üsna mitu teadaannet. kahekümne kuuendal aprillil möödub kakskümmend viis aastat eh, inimkonna ajaloo kõige suuremast tuumakatastroofist Tšernobõlis. pärast kahtekümmet viit aastat tahaksime mälestust avaldada neile, kes oma elud kaotasid selles õnnetuses või maadlevad tänaseni tuumakatastroofi tagajärgedega. Nõukogude Liidu ametkonnad varjasid katastroofi maailma eest, aga ka omaenese rahva eest. see tähendas seda, et väga raske oli võidelda äh, selle katastroofi tagajärgedega. hiljem äh, kujunes Tšernobõlist koostöö näide rahvusvahelise üldsuse ja puudutatud osapoolte vahel. Tšernobõli sündmusi mälestades mõtleme me aga kindlasti täna Jaapani rahvale. Jaapani rahvale, kes samuti võitleb äh, nii hiigellaine kui ka Fukushima tuumajaama õnnetuse tagajärgedega. ja veel, üheksakümmend kuus inimest sai aasta tagasi surma Smolenski lennuõnnetuses. sealhulgas hukkus ka Euroopa, äh, hukkus ka Poola president ja kaheksateist Poola parlamendisaadikut üks nendest äh, oleks äh, saanud koha ka Euroopa Parlamendis enamus lennuõnnetuses hukkunutest olid Poola riigi kõrged ametnikud ning väga paljud nende seast olid teie isiklikud tuttavad. mina tundsin pea poolt, pooli hukkunuid. ei ole tänaseni selge, mis oli selle lennuõnnetuse taga, ootame endiselt lisainformatsiooni. ja meie mõtted on nendega, kes ikka veel leinavad Euroopa Parlament tunneb äh, tõsist muret ka sellepärast, et äh, Ühendriikide ülemkohus äh, on tagasi lükanud härra Troy Davisi taotluse lükata edasi temale määratud surmanuhtluse täidesaatmine. tegemist on olnud äh, Georgia osariigi kohtu poole pöördumisega selleks, et härra Davisele määratud karistus muudetaks surmanuhtlusest ümber eluaegseks vangistuseks. ja lisaks teevad muret meile ka sündmused Elevandiluu rannikul presidendivalimised äh, selles riigis, mis oleks pidanud tooma stabiilsuse ja rahu, tõid kaasa hoopis hirmu ja vägivalda. Laurent Gabo peab tunnistama seda, et ta jäi kaotajaks nendel valimistel, me kutsume üles, et kõik äh, osapooled hoiduksid vägivallast tsiviilisikute vastu, rahvusvaheline üldsus peab tegema äh, kõik selleks, et peatada veresaun kõik need, kes on aga kuritegudes süüdi tuuakse kindlasti kohtu ette ja Euroopa Parlament anda, annab endast parima selle tagamiseks. ja lõpetuseks veel, vastavalt minupoolsele lubadusele hoida teid kursis äh, korruptsioonijuhtumitega meie kojas, tahaksin öelda nii palju, et neljapäeval pärast kohtumist äh, fraktsiooni esimeestega äh, saatsin teile kirja, kus siis sellest teemast rääkisin. me oleme võtnud väga konkreetseid samme äh, selles suunas, et koostada äh, käitumiskoodeks äh, parlamendis huvigruppide ja lobistide jaoks, aga ka käitumiskoodeks Euroopa Parlamendi saadikute jaoks. parlamendi juhatus tuleb täna kokku õhtul kell kaheksateist kolmkümmend ning räägime sellest asjast uuesti ning ürit-, ja otsustame siis, kuidas selle asjaga edasi minna. härra Nikolson on palunud sõna. härra Nikolson, palun. suur tänu, härra president. lubage mul meenutada äh, laupäeval äh, Põhja-Iirimaal toimunud mõrva. mõrvati noor äh, politseiametnik, kes oli alles paar nädalat tagasi saanud loa tööle asuda ja ma tahaksin öelda, et siin kojas olen ma kahekümne kahe aasta jooksul liiga palju kordi pidanud rääkima nendest juhtumitest terrorismi kohta Põhja-Iirimaal. ma lootsin juba, et nüüd ma ei pea kunagi enam neid kõnesid pidama ja ma tahaksin öelda, härra president, et meie mõtted on selle noore mehe perekonnaga, noore mehega, kelle ees oli särav tulevik ja pikk karjäär. ütleksin ainult nii palju, et tegemist oli ilmselge ja kaalutletud rünnakuga selleks, et destabiliseerida minu piirkonda. ma tahan teile kinnitada, et enamus, suur enamus põhjaiirlasi ei taha mitte kunagi minna tagasi selleni, selle juurde, mida me oleme läbi elanud varem. Omari inimesed kannatasid väga palju ja ma olen täiesti veendunud, et see viimane mõrvajuhtum toob need koletud mälestused jälle pinnale. Mälesta-, mõelgem siis nendele inimestele minu piirkonnas, kes täna öö, nii tõsiselt kannatavad. suur tänu, härra Nicholson. ütleksin omalt poolt, et ma olen juba teinud äh, sellekohase avalduse, tegin seda eile hommikul ja mõistsin selle mõrva hukka. tegemist oli tõesti väga noore inimese tapmisega ja ma oma avalduses äh, avaldasin ka lootust, et Põhja-Iirimaa saaks rahumeelselt edasi elada, nii nagu nad on viimasel ajal seda suutnud. ja minu avalduse leiate ka Euroopa Parlamendi koduleheküljelt. sõna on palunud ka proua De Brun. kas tegemist on kodukorra küsimusega? suur tänu, härra president minu äh, valimisringkonnas Oomaris äh, pandi toime pommirünnak, kus äh, noor mees hukkus, olles alles asunud tööle meie politseiteenistustes. tegemist oli loomulikult rünnakuga nii tema kui ka tema perekonna vastu, kuid ka tõsiseks rünnakuks rahuprotsessile minu valimispiirkonnas. inimesed, kes selliseid rünnakuid läbi viivad, üritavad peatada rahuprotsessi ja me ei luba sellistel asjadel juhtuda. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi presidenti selle eest, et te avaldasite kaastunnet ja tegite seda parlamendi nimel Ronan Kenny perekonnale ja ma tahaksin samuti isiklikult siin kaastunnet avaldada ning ja mõistaksin selle rünnaku oht, hukka. Äh, äh, Pat Coop the Gallagher, suur tänu, härra president. lubage kõigepealt tänada selle avalduse eest, millega need rünnakud Põhja-Iirimaal hukka mõisteti ja ma tahaksin toetada seda, mida on öelnud kolleegid Nicholson ja De Brun täna siin kojas. muidugi need, kes selle kuriteo eest vastutavad tuleb kohtu ette tuua ja meie kavatseme anda oma toetuse sellele. rahuprotsess, mida on toetanud Euroopa Liit, on olnud väga edukas ja Iirimaa rahvad, rahvas on kõik üheskoos selle mõrva hukka mõistnud ja ma tahaksin eriti äh, äh, tänu avaldada selle noore politseiniku emale, kes eile tegi väga julge avalduse ja ütles, et rahuprotsess peab Iirimaal jätkuma. suur tänu, kallid kolleegid. Läheme edasi, härra Ernst äh, Strasser on esitanud avalduse loobumaks oma parlamendisaadiku kohast Euroopa Parlamendis alates kahekümne neljandast märtsist kaks